Dear colleagues. kallid kolleegid, tervitan siin volinikukandidaati äh, kliima ja energiaküsimustes härra Arias Kanjete, tegemist on äh, avaliku kuulamisega, mille korraldavad äh, Keskkonnakomisjon ja Tööstuskomisjon <coughs> If you wait, I am going to explain. kui ootate, siis selgitan, üks hetk. Miguel Anias Kalniete on praegusel hetkel Euroopa Parlamendi saadik. vabandust, ta on olnud varem Euroopa Parlamendi liige ja on seda ka praegu ja on osalenud erinevate valdkonnakomisjonide töös. Hispaanias on ta olnud äh, põllumajandusminister ja parlamendisaadik ning äh, samamoodi ka põllumajanduse ja terviseminister. ta esindas Hispaaniat ka ÜRO kliimakohtumisel nii Dohas kui ka Varssavis. tema vald valdkonnas tegeletakse meie mõlema komisjoni kõige kesksemaid küsimusi. kõigepealt Keskkonnakomisjoni nimel, mina ju juhin seda komisjoni ja meie võitlesime selle eest, et meil oleks tõesti suurte eesmärkidega kliimapoliitika selleks, et tagada keskkonnasäästlik areng ja madala süsinikuga ühiskond ja majandus. prioriteedid kliimavaldkonnas on erilised Euroopa Liit osaleb rahvusvahelistel kliimaläbirääkimistel, eh, kavatseme osaleda Pariisi konverentsil aastal kaks tuhat viisteist. väga tähtis on, et me paneksime paika suured eesmärgid kliimaenergia jaoks eh, aastani kaks tuhat kolmkümmend. eriti tähtis on siin see, et üle vaadatakse emissioonidega kauplemise süsteem. tahaksin kõikidele kolleegidele meenutada, et eh, Euroopa Parlament kuulab äh, volinikukandidaadid üle selleks, et selgitada, kas nad on ka pädevad äh, oma kohale, vaadatakse ka, kas nad on sõltumatud ja peale selle vaadatakse, kui palju nad äh, tunnevad oma tulevast valdkonda ja millised on nende kommunikatsioonialased oskused volinikukandidaat on vastanud küsimustele ja kirjalikud küsimused äh, Äh, saadeti inglise keeles äh, kahekümne kuuendal septembril kõikidele saadikutele ja tõlgitud küsimuste-vastused on kättesaadaval täna hommikust. nüüd annaksin sõna härra Puusekile, kes on tööstuskomisjoni juht, selleks et tema saaks oma sissejuhatuse teha. aitäh, kolleeg Lavia, meie koos juhatame seda koosolekut ja lubage ka minul tervitada siin volinikukandidaati Miguel Arias Canietet. Te olete Euroopa Parlamendi liige, nii et tegelikult olete praegu kodus. kolleegid Keskkonna ja Tööstuskomisjonis teavad, et me teeme koostööd, me peame tegema koostööd. mina oma esimese ametiperioodi ajal olin suisa mõlema valdkonna komisjoni liige viis aastat ja ka minu jaoks oli see väga huvitav aeg tere tulemast kõigile, kes te siin saalis istute. tere tulemast Euroopa Vabaühenduste, erinevate organisatsioonide esindajatele siin, tere tulemast ka neile, kes vaatavad selle avaliku kuulamise ülekannet Euroopa Parlamendi internetileheküljel, sest meil on siin reaalajas ülekanne ka internetis mõned sõnad sissejuhatuseks. tööstuskomisjon vastutab energiapoliitika eest ja see on suur osa tulevuse voliniku portfellist. kolm huvitavat küsimust nagu energia, energiatõhusus, energia säästmine, uued ja alternatiivsed energiaallikad Need kõik on omavahel seotud samamoodi nagu ka seotud kliimaküsimustega. energia siseturg, energiavarustuskindlus, energiavõrkude ühendamine, Euroopa-üleste energiavõrkude loomine, teadustöö, eriti just valdkond, energiavaldkonnas, energialiit kõige selle eest vastutab tööstuskomisjon, nii et äh, meie soovime volinikukandidaadilt äh, kuulda seda, kuidas tema kasvata, kavatseb kõikide nende küsimustega edasi minna. lubage veel öelda ka, et äh, uued energiapoliitikad põhinevad energia kolmnurgal, energia tarnekindlus äh,, Äh, jätkusuutlikkus ja hinnad, energiahinnad sellisel kujul, et inimesed saaksid seda endale lubada. Need äh, eesmärgid peavad olema tasakaalus ja need on väga tähtsad ka selle voliniku jaoks, kes tulevikus hakkab kliimaenergia küsimustega tegelema. tegemist on suure ja uue väljakutsega meie eesmärkide saavutamisel ja on väga tähtis, et me parandaksime oma konkurentsivõimet kestlikult ja et me vastaksime ka energiakriisile ja me peame hoolitsema selle eest, et Putin ei kasutaks enam energiat poliitilise survevahendina. nii et meil on tõesti väga palju eesmärke järgneva viie aasta jaoks ja ma arvan, et on väga hea, et meie siin kaks komisjoni üheskoos saame selle kuulamise läbi ja härra Lavia, annan sõna uuesti teile. We have a request of point of order. meil on kodukorda puudutav küsimus. jah, vabandust, aga enne, kui me läheme kuulamise juurde, mul on kodukorda puudutav küsimus ja tahan selle esitada sotsiaaldemokraatide nimel. viimase seitsmekümne kahe tunni jooksul härra Kaniete on kaks korda oma majandushuvide deklaratsiooni muutnud. see on endaga kaasa toonud segadust. kas õiguskomisjon nüüd õigesti hindas ja analüüsis tema majandushuvide deklaratsiooni? ja sellepärast ma palun, et teie mõlema valdkonnakomisjoni juhid vabandust, kõnelejad katkestatakse. tegemist ei ole kodukorda puudutava küsimusega, ütleb härra esimees. saalist jätkatakse mikrofonita. härra esimees, see on väga tähtis. kõnelejalt võetakse mikrofon. ma palun, et te võtaksite ühendust õiguskomisjoni esimehega ja hoolitseksite selle eest, et selgelt oleks kandidaadi kohustused kirjas. me võime jätkata kuulamisega ja teha kõik, mis vaja, kuid enne kui me hakkame hindama volinikukandidaadi võimekust, on meil vaja õiguskomisjonilt teada saada öö, hinnangut selle kohta, miks muudeti majandushuvide deklaratsiooni kaks korda viimase seitsmekümne kahe tunni jooksul. see on minu taotlus teile sotsiaaldemokraatide nimel. It is clear that we are going to check on täiesti selge, et me kontrollime seda, enne kui asume hindamise juurde. nüüd äh, selgitame, kuidas on kuulamine üles ehitatud. volinikukandidaat, äh, jätkan inglise keeles, ütleb kõneleja. jätkan itaalia keeles. volinikukandidaat teeb kõigepealt oma sissejuhatava ettekande Te võib-olla teate juba varasemast tööstuskomisjoni korraldatud kuuldamisest, et sissejuhatav kõne oli viisteist minutit, keskkonnakomisjonis on see siiamaani olnud kümme minutit, nii et ma teeksin nüüd ettepaneku, et kümme minutit, aga kui volinikukandidaat soovib rääkida natukene kauem, siis võib ta seda teha. volinikukandidaadil on viis minutit ka meie kuulamise lõpus selleks, et kuulamine kokku võtta pärast sissejuhatavat sõnavõttu on meil aega äh, kuulata neljakümne viie saadiku küsimused ära ja arutelu toimub nii-öelda pingpongi süsteemis, et minut on küsimuseks ja kaks minutit on vastuseks ja me ei luba esitada lisaküsimusi. esimene küsimuste voor, seal saavad esitada fraktsioonide esindajad küsimused ja äh, järjekord on paika pandud täpselt samamoodi nagu ka täiskogul ja ma tõesti palun kõigil kõneajast kinni pidada. maksimaalselt viis minutit võivad rahvasaadikud üle minna ja volinikukandidaat võib maksimaalselt kümme sekundit oma kõneaega ületada, selle järel pannakse mikrofon kinni. kümme sekundit enne seda, kui teie aeg on otsas, näete siin vilkuvat tähekest, mis on märgiks teile, et peate lõpetama. meil on tagatud sünkroontõlge kahte, kahekümne kolme keelde ja sellepärast äh, toonitan veel kord, et kõikidel on võimalus rääkida oma emakeelt. ja ärge unustage, et kuna meil on tegemist tõlkega koosolekuga, siis äh, üritage rääkida mõõdukas tempos ähm, ja see kuulamine salvestatakse ja salvestis on võimalik